artiklile kakssada üheksateist kodukorrast peame me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 tingimusi ma äh, vihjan siinkohal nüüd äh, nendele sätetele, mis teid otseselt puudutavad äh,. igat kandidaati äh, peab toetama vähemalt nelikümmend äh, parlamendisaadikut vähemalt kahest liikmesriigist. ei ole võimalik äh, Äh, rohkem kui ühte kandidatuuri äh, samaaegselt toetada. kui äh, mõni parlamendisaadik annab allkirja rohkem kui ühe kandidaadi toetuseks, ei toetada ühtegi kandidaati ja võib ka juhtuda, et selline kandidaat ei ole sellises olukorras ka kandideerimiseks enam sobilik Äh, kui kandidatuur on esitatud ja üle seatud, siis ei tohi äh, selle kandidaadi äh, toetusallkirja enam ära võtta või sinna allkirju juurde panna. vastavalt artiklile kakssada üheksateist lõikele kolm kodukorrast edastama need kandidaadid, kes täidavad kõiki tingimusi petitsioonikomisjonile ja tõenäoliselt detsembris korraldab petitsioonikomisjon kandidaatide kuulamised mis on kõikidele parlamendisaadikutele avatud ja valimised leiavad aset äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaanuarikuisel äh, istungil äh, loomulikult on presidentuuri peadirektoraadi teenistujad teie teenistuses ja pakuvad lisainformatsiooni, kui peaks olema vajalik pädevad komisjonid on äh, saatnud viie parlamendi poolt vastu võetud teksti korrigendumid, vastavalt kodukorra artiklile kakssada kolmkümmend üks lõikele neli on need korrigendumid vastu võetud, kui äh, hiljemalt kahekümne nelja tunni jooksul ei ole esitatud taotlust äh, kas neljakümne saadiku või kahe fraktsiooni poolt, et need pannakse hääletusele ja korrigendumid avalikustatakse selle istu-...